härra Desiri raport peaks olema aluseks tulevasele tööle äh, ettevõtete sotsiaalse vastutuse standarditega. suur tänu, kolleeg Hanslik, nüüd kolmeks minutiks härra Kutas, kui ma nime õigesti hääle, hääldasin.